et äh, tippkandidaatide süsteem on läbi kukkunud. härra Weber, kes äh, oma kohal istub ja mind kuulab, hoopis tema peaks istuma seal, kus teie istute praegu, proua von der Leyen. see on äh, teie jaoks väike samm, aga Euroopa Parlamendi jaoks oleks see suur hüpe. aga seal istute teie. nüüd me näeme, et süsteem on läbi kukkunud tuleme tagasi nüüd teie lubaduste juurde, ka meie fraktsioonile andsite te lubadusi ähm, makronistidele, sotsialistidele, kõigile andsite lubadusi, aga kui neid lähemalt uurida, on need kõik erinevad. kuidas see on võimalik? saatsite meile oma nimekirjad, aga me kõik mõtleme, et äh, kas need on ka midagi väärt. räägime Saksa sõjaväest. oleme kuulnud nendest suurtest probleemidest, millega Saksamaa sõjavägi peab rinda pistma, aga teie süüdistate selles sõjaväge ennast. suhtumise probleemist olete rääkinud. aga just teie vastutate selle suhtumise eest, kui seal probleem on. ning kui teie hakkate juhatama komisjoni, kus mina äh, Äh, töötasin samuti seitse aastat, siis hakkate te kindlasti ka süü-, süüdistama Euroopa Komisjoni suhtumise probleemi tõttu. palun vaadake peeglisse. härra Pilumson, üks minut. kallid kolleegid, tänane hääletus on tegelikult valik kliimaküsimuses. meil on akuutne kliimakriis ja me peame otsustama selle üle, kas me tahame, üleminekut keskkonnasõbralikkusele. me kuulsime, mida on selles küsimuses öelda proua von der Leyenil ja tema ütleb ei. proua von der Leyen ütleb ei. viiskümmend protsenti süsinikuheitmete vähendamist eh, ei ole piisav selleks, et kliimakatastroofi ära hoida. viiskümmend viis protsenti ei ole ka piisav. meil on vaja tegusid kliima hüvanguks ja neid on vaja praegu. ja sellepärast hääletan proua von der Leyeni vastu ja kutsuksin kõiki, kes äh, oma häält annavad, tegema sedasama selleks, et tagada üleminek keskkonnasõbralikkusele. nüüd on õige aeg, tuleb tegutseda ja kui me hääletame täna ei, siis me seda teeme. meil on vaja sõnu, äh, sõnade asemel tegusid hääletage kliima hüvanguks ei, hääletage ei selleks, et hoida ära kliimakatastroof, selleks tuleb täna hääletusel hääletada proua von der Leyeni vastu, suur tänu. härra Sintšitš, poolteist minutit. proua von der Leyen, alustuseks sooviksin teilt midagi küsida kas Euroopa Liit elab üle järgmise finantskriisi? Te esindate kõike seda, mis on Euroopas valesti, tsentraliseerimist, demokraatia kadu, esitate seda hegemooniat, me räägime tsentraliseerimisest tegelikult ju mõned päevad tagasi valiti, äh, mõni aeg tagasi valiti seitsmes itaallane Euroopa Parlamendi presidendiks, on ka olnud mitmeid prantslasi, sakslasi, kuid äh, äärepoolsemate, väiksemate liikmesriikide kodanikke on väga vähe presidendiks valitud. minul küsimus, äh, Malta, Slovakkia, Horvaatia, millal meie seast mõni inimene pääseb tippametikohale? täna seisate te meie ees, te ei ole legitiimne kandidaat, valijad ei ole teid valinud. kuidas sa saate te väita, et teil kandidaadina on mingisugune legitiimsus? valijad ei ole teile mandaati andnud. see, teie kandidatuur ei ole olnud demokraatlik, see otsustati tagatubades, suletud uste taga otsustati, et prantslased saavad keskpanga, belglased äh, ülemkogu ja ääremaised väiksed riigid ei saanud jälle midagi. istute seal laua taga ja ütlete, et te olete saanud äh, mandaadi, arendate seda, teist ja kolmandat, äh, räägite ka sellest, et NATO jääb alles. kuidas? Horvaatia ei saa ühestki teie lubast, lubadusest eh, mitte mingit kasu. palun eh, olge aus, eh, vaadake peeglisse, vastasel juhul jääb minu hääl teil saamata. Bellami kaks minutit. suur tänu. Chalpegui kirjutas, et on vaja julgust, et öelda seda, mida me tahame, et aga on vaja rohkem julgust selleks, et näha, mida me näeme ja Euroopa seisab silmitsi suure kriisiga meil on väljakutse majanduses, väljakutse rändega seoses äh, ja nii edasi. meie tsivilisatsiooni saatus, saatuse üle otsustatakse täna. on ainult üks moodus lahendada meie muresid, vähendada skepsi, äh, skeptilisust. meil on vaja teenida, teenida Euroopa kodanike hüve, huve, me ei tohiks enam lihtsalt alluda öö, äh, üleilmastumise huvidele me peame äh, suurendama oma võimalust toota seda, mida me tarbime. ja mul on kahju, et põllumeeste huve ei ole siin rohkem käsitletud täna. see on meie tähtsaim poliitikavaldkond ning meie ei ole Rahvaparteis valmis äh, kannat-, äh, leppima sellega, et seda, selles küsimuses minnakse kompromissile. keskkonnakriis. lõpuks ometi me peame oma süsinikumaksu kehtestama, me ei taha enam olla ka rändeküsimustes lihtsalt käed rüpes. iga surmajuhtum Vahemerel on tragöödia ja selle põhjuseks on meie suutmatus. liiga palju inimesi tulevad Euroopasse, seades oma elu ohtu. ja nende ainus võimalus on siia tulla ebaseaduslikult me peame välispiirid kontrolli alla saama ja me peame seda tegema humanitaarkaalutlustel. inimeste vastuvõtmine tähendab mitte allumist. me peame mõtlema meie tsivilisatsioonile ja andma selle tsivilisatsiooni, mille meie oleme pärinud tulevastele põlvkondadele edasi. proua von der Leyen, te peate päästma tulevikku. järgneva viie aasta jooksul Euroopa kodanikud loodavad meie teie peale proua Piri, kaks minutit. Beste kollegas, beste mevrouw von der Leyen. Op... kolleegid, proua von der Leyen. Euroopa valimistel oli valimisosalus suurim, äh, mida viimastel aegadel oleme näinud, äh, korraldati kampaaniaid, telekampaaniaid, kohtumisi rahvaga ning äh, lõpuks antigi hääl optimismile anti ka suund äh, kätte, kes peaks olema järgmine Euroopa Komisjoni president. on selge, et Euroopa Parlamendis on meie, äh, meil äh, suur enamus ja meie saame toetada ainult ühte tippkandidaatidest Euroopa Komisjoni presidendiks, ütlesime me. mõned päevad hiljem alustati hoopis loterii, loteriiga ja teie nimi kerkis sealt esile. Hollandis liikusid jutud, miks ma üldse hääletasin, kui, kui mind sedasi petetud on ja ma mõistan neid inimesi. ülemkogus lämmatati tippkandidaatide protsess. Poola ja Ungari valitsused leidsid, et teie kandidatuur on nendele poliitiline võit. Teid muidugi selle eest süüdistada ei saa aga see, et nemad seda öelnud on, muudab seda tähtsamaks selle, et teie õigusriikluse osas selge seisukoha võtaksite. minu küsimus, kas toetate artikli seitse menetlusi, mida, mille komisjon ja parlament on viimastel aastatel Poola ja Ungari valitsuse vastu algatanud, see on väga tähtis küsimus kui me soovime Euroopat demokraatlikumaks muuta, on meil veel väga palju tööd teha ja seda tööd peate tegema nii teie kui peame tegema meie. proua van der Leyen, oma kõnes äh, viitasite reale äh, küsimustele, mis kindlasti progressiivsetele valijatele meeldivad. kui teid täna valitakse, siis äh, Hollandi leiboristid toetavad teid õiglasema, rohelisema Euroopa loomisel proua Riis, üks minut. suur tänu, proua president ja tere tulemast Euroopa Parlamenti, proua von der Leyen. juba palju on juba ära öeldud, rändest on räägitud, kliimast on räägitud, õigusriigist on räägitud. ja meie jaoks täna hommikul, ka teie jaoks täna hommikul on oluline, et meie saaksime uued usalduslikud suhted komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel. Teie, proua von der Leyen, ei vastuta selle eest, mis on toimunud. nõukogu tegevus ei ole teie, teie süü ja ma aplodeerin teie äh, meie aplodeerime teile, et teie olete teinud oma ettepaneku tuleviku kohta ja selle kohta, et kavatsete reforme ka selles küsimuses ellu viia. aga mul on veel mõningad küsimused, kõigepealt ühine põllumajanduspoliitika. Te olite märkimisväärselt napisõnaline selles küsimuses. ja siis äh, tehisintellekt, robootika äh, ja nii edasi ja nii edasi, mida kavatsete teie teha selleks, et meie saaksime Euroopas liidrirolli selles küsimuses? ja veel, te olete naisterahvas, te olete arst, mul on väga hea meel selle üle. proua von der Leyen, tervis on jäänud vaeslapse rolli äh, viimase komisjoni ametiajal ja meil on tõsiseid äh, piiriüleseid probleeme, erinevaid haigusi, äh, epideemiaid, äh, vaktsiinide vastas, vastaste liikumine, vaktsiinide toetajate liikumine, millised on teie plaanid selles valdkonnas? proua Haug. aitäh, proua von der Leyen, mul on väga hea meel, et olete oma poliitilistes suunistes öelnud, et kaubandus ei ole eesmärk iseenesest, vaid peaks tooma äh, majanduskasvu äh, meile siia ja eksportima meie väärtusi üle maailma. aga me kõik teame, et kui me impordime tooteid, siis ekspordime me inimõiguste rikkumisi, äh, inimõigust, ekspordime kaasaegset orjandust, metsastumist, kui me impordime tekstiile ja teisi tooteid, siis seda me teemegi. Te peate tagama, et Euroopa ettevõtted järgiksid Euroopa standardeid ja hoolsuskohustust sellest, et terves tarneahelas peetakse meie väärtustest kinni. teine küsimus, mina olen pärit äh, ühest põhjapoolseimast Euroopa Liidu riigist ja meenutaksin teile, et kliimakriis, kriisil on äh, kõige dramaatilisemad tagajärjed põhja pool Arktikas. Teie oma kõnes Arktikat isegi ei maininud. minu küsimus, kas Arktika poliitika on üks teie poliitilistest prioriteetidest uues komisjonis? härra Berg, üks minut. suur tänu, proua president, kolleegid, lugupeetud proua minister. äsja valitud äh, saadikuna üllatas mind komisjoni presidendi kandidaadi valimise protsess. ignoreeritakse olulist osa Euroopa valijatest ja olulisi otsuseid tehakse suletud uste taga. see ei tekita mingit usaldust, vaid äh, pigem pettumust. Äh, ma sooviksin jääda konstruktiivses äh, Äh, sisejulgeoleku ja piirikontrolli küsimuses ja mis puudutab äh, islamiterrorismi, need on meie arvates olulised. meil on olulised äh, väljakutsed Saksamaa avatud uste poliitika ja teiste riikide taoline poliitika on toonud tagajärjed, millega me oleme praegu silmitsi. ja julgeoleku- ja politseiteenistused ei ole valmis sellega tegelema. ja Ähm, mis äh, puudutab äh, terrorirünnakuid, siis äh, mina kardan samuti, et tõelised julgeolekuprobleemid pigem kasvavad edaspidi, mitte ei kahane. nii et proua von der Leyen, küsimus teile, kas te võite anda garantii, et teie sõnad ei ole lihtsalt tühjad, vaid nende taga on ka sisu? proua Kanka, üks minut. Uh, tere hommikust, uh, mina olen Asita Kanko, olen üks uh, selle naise seitsmest lapsest, kui, kes pidi põgenema ja peitu pugema, kui ta otsustas lahutada. kui minu viimane õde sündis, oli ema kolmekümne seitsme aastane, mina olen kolmekümne üheksa aastane ja minul on ainult üks laps, see on minu valik. osalt seetõttu nagu nagu mitmed äh, miljonitest genitaalmood-, moonutusega naistest on minul väga valus sünnitada. see mõjutab meid kõiki, seega küsimus äh, naisena, ähm, emana, kas me sulgeme Euroopas tõesti silmad, kui islamiriik röövib äh, naisi ja piinab neid, nagu ka Nadia Moradi? viissada tuhat äh, naist täna peavad äh, elama äh, genitaalide moonutuse tagajärgedega Euroopas. islami radikaliseerumine, segregatsioon, me ei toeta sellega naiste õigusi ega Euroopa väärtusi ja see toimub siin Euroopas, kuidas te kaitsete neid naisi? inimõiguste deklaratsiooni artikkel üks tundub, ei ole siin kehtima hakanud naiste õigusi saab kaitsta ainult tugevas Euroopas, mitte mingisuguses superriigis, vaid ühtses Euroopas, kus peetakse kinni ka lähi, lähimuspõhimõttest. aitäh. proua Aubrey, üks minut. proua von der Leyen, üle viiesaja 500 Äh, miljoni kodaniku ei ole teid valinud Euroopas, mida ütlete äh, neile? mis on teie legitiimsus äh, kliimamuutuste kriisiga silmitsi, ebavõrdsuste kriisiga silmitsi? ütlete, et kassa on tühi, nagu teie eelkäijad ja samas vahendid kliimamuutuse, kliimaülemineku jaoks, kuidas on lood nendega? meil on samas maksuparadiisid ja kogu aeg äh, kaotame rahasid äh, Google'ile, Amazonile ja teistele, kes kasutavad ära maksu, maksudega manipuleerimise võimalusi. vaeste põrgu äh, on rikaste paradiis, ütles Victor Hugo. ja teie loote seda paradiisi ei ühtegi kohustust, mitte ühtegi sõna, mitte ühtegi tegu ei luba te Euroopa maksuparadiiside vastu, nagu Luksemburg ja Malta. Teie olete nende kandidaat, proua von, von der Leyen. Teie, teie ei ole meie Euroopa kodanik, Euroopa rahva kodanik. ükski vaes, vaene meie hulgast ei usu teid. Te seisate silmitsi Euroopa rahva vihaga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 Teie seadmine kandidaadiks äh, oli väga huvitava protsessi tulemus, äh, sõlt-, hoolimata varasematest läbirääkimistest jätkab äh, uus komisjon samal teel nagu vana komisjon. demokraatiat, demokraatia vastu võideldatakse, töötajate õigusi ei kaitsta, demokraatia ja kommunismi vastane tegevus, võidurelvastumine militarism, äh, suveräänsuse ohtu seadmine ja nii edasi ja nii edasi. siis võtame siin näiteks äh, Küprose majandustsooni. Kreekas äh, Tsiprase valitsuse programmide hindamine on näidanud, milleni see kõik viib uued meetmed, mida pakutakse, on koormaks kreeklastele ja see on üks osa äh, tavapoliitikast ja nõndanimetatud uuest demokraatiast, mis tähendab ainult uusi kärpemeetmeid. kõik õigused on äh, kommertshuvide teenu-, teenistuses ja äh, äh, see tekitab äh, tõsiseid probleeme meie rahvale tulevikus. härra Tajani, kaks minutit. aitäh proua president, rääkisid, presidendikandidaat, rääkisite Euroopa tulevikupoliitika plaanidest. E, kui me soovime vaesuse vastu võidelda, siis me, meil on vaja sellist majanduspoliitikat, mis keskenduks reaalmajandusele. meil on vaja Euroopa tööstuspoliitikat äh,, koos eesmärgiga suunata kakskümmend protsenti SKP-st tootmisse, põllumajandusse. kuid teist saab Euroopa Komisjoni presi-, president peab, peavad peadirektoraadid toetama ka väikeettevõtteid, kes on meie majanduse alustala, nende võitluses Hiina tootjate vastu. meil on vaja ka tugevaid dumpinguvastaseid standardeid, me peame kaitsma ennast ka eh, suurte internetikaubandusgigantide vastu ÜPP-d tuleb hoopis suurendada, mitte seda vähendada, ÜPP kärped oleks kohutav katastroof. meil on vaja kasutada kõiki vahendeid selleks, et Euroopa piirkondades uusi töökohti luua, muidugi tuleb lõpule viia ka kapitaliturgude liit ja pangandusliit ning rändest paari sõnaga teeksin teile ettepaneku kaaluda tõsiselt seda, mille poolt on Euroopa Parlament hääletanud, rohkem raha Aafrika kavadele. aastaks kaks tuhat viiskümmend on Aafrika kontinendil kaks ja pool miljardit inimest, kui Frontexist juba täna ei piisa, siis see näitab, et meil on vaja uut strateegiat sellest, et äh, Aafrikat ka paremini toetada, selleks et ebaseadusliku rände ja haiguste vastu, äh, majanduslanguse vastu võidelda. vastasel juhul on meil üha rohkem rändajaid, seega Euroopa Komisjoni töö on siin ootamas. õigusriikluse kohta ütlesite üht-teist meile, mida toetan. tuletaksin teile meelde, et äh, Daphne Caruana äh, mõrvast on möödus, möödas kakskümmend üks kuud ja me ei tea endiselt, kes selle taga on. me peame kaitsma õigusriigi põhimõtet ja me peame kaitsma ka äh, sõnavabadust, see puudutab ka riike Euroopa Liidust väljaspool, äh, riike, kus äh, kannatavad diktaatorite all Euroopa päritolu inimesed nõuan no,, et Euroopa Komisjon järgiks Euroopa Parlamendi eeskuju ning et me saaksime seatud suunas ka edasi liikuda. aitäh, president, lugupeetud eh, proua von der Leyen. pean tõesti tunnustama, et teie kirjas meie fraktsioonile arvestasite paljude meie fraktsiooni nõudmistega paljud punktid, mille eest meie sotsiaaldemokraatidena valimiskampaanias võitsime, on ka tegelikult nüüd teie mõtted. Te näiteks öö, äh, olete nõus äh, üle-euroopalise töötukindlustusega, millele teie partei on vastu, aga mul on siiski kõhklus, et liikmesriigid läbirääkimiste käigus äh, selle ettepaneku räägivad niimoodi maha, et lõpuks ei jää sellest mitte midagi järgi, just sellepärast ma siiski suhtun skeptiliselt teie lubadustesse ja isegi, kui ma teile usalduskrediiti olen valmis andma, on siiski siin põhimõttelised institutsioonilised põhimõtted, mistõttu ma ei saa sellega valmis olla. meil oli tippkandidaadiks valimistel Franz Timmermans ja temaga on meil väärtused, mida me jagame ja ma ei arvestanud kodakondsusega. ja oma kõikidele valijatele lubasin mina, nii nagu tegid kõik Saksamaa sotsiaaldemokraatide liikmed, et me valime ainult tippkandidaadi esinumbri äh, uueks komisjoni presidendiks ja ma kavatsen sellest lubadusest kinni pidada. väga paljud siin kojas, aga ka väljaspool kiitsid seda esinumbri menetlust ja tõesti, ma praegu kardan, et täna lööme me viimase naela esinumbri kirstu ja sellepärast ma tahangi teada, kas te olete valmis mulle andma tagatise, et see tegelikult niimoodi ei ole, aitäh. minutiks palun proua Tšehh. aitäh, minu jaoks on siin suur au olla Euroopa demokraatia südames ja mitte ainult oma esimest kõnet pidada, vaid üleüldiselt ka oma partei esimesi äh, sõnu. ma olen pärit Ungarist äh, ja väga paljud kuulevad sellest riigist ainult siis, kui järjekordselt õigusriigi põhimõtted või kodanikuühiskonda jalge alla tallatakse. ma tean, et paljudel teist on sellest kõrv, kõrini, ka minul on, sellepärast et Euroopa juhid on silmad kinni pigistanud sellistele populistidele nagu Viktor Orban ja see peab muutma me peame võitlema nende vastu, kes äh, on äh, väärtuste vastase Euroopa vastu. Euroopa peab olema õitsev, äh, turvaline ja ühtne. meil on vaja siin korralikku juhtimist. meil on vaja siin tegusid, mitte sõnu ning järgmine komisjon peab paika panema korralikud klauslid õigusriigi põhimõtete tagamiseks ja juhid peavad olema sellised, kel on ka tahet neid põhimõtteid rakendada. praegusel hetkel äh, arvatakse, et Euroopa juhtimine tähendab seda, et oleme rahul sellega, mis meil on, aga tegelikult on meil vaja muutusi. aitäh, järgmisena proua Vana, palun üks minut. proua minister von der Leyen, te rääkisite täna väga palju rahust Euroopas mina olen pärit riigist, mis on sõjaliselt neutraalne ja rohelisena võitlen Vabaduse Liidu eest ja ma olen PESCO, Euroopa Kaitsefondi, eh, Kaitseliidu ja ka Euroopa sõjaväe aruteludele väga-väga vastu enamus Euroopa kodanikest leiab samamoodi, et kaitse ei ole Euroopa Liidu esimeseks äh, eesmärgiks, pigem siiski terviseküsimused, sotsiaalsed küsimused, haridus. ja enamus Euroopa kodanikest leiab, et kriisi ja konflikti lahendamisel peaks Euroopa Liit pigem humanitaar- ja diplomaatilisi meetmeid kasutama, mitte sõjalisi meetmeid. sellepärast meie arvates on vale see, kui pidevalt Euroopa Liidu kaitsekulutusi Kaitsefondi kaudu kogu aeg suurendatakse, samal ajal kui sotsiaal- ja kliimaküsimuste jaoks meil ei ole vahendeid. meil ei ole vaja siin kaitsekulutusi, meil on vaja kliima- ja sotsiaalmiljardeid. sellepärast tahaksin teada, kas teie komisjon komisjoni presidendina võitleksite äh, relvastumise vähendamise vastu, kas te piiraksite kaitsekulutusi selleks, et meil oleks rohkem vahendeid sotsiaal- ja kliimaküsimustele ja kas te viite sisse ka kohustusliku relva ekspordi kontrolli? aitäh. aitäh, järgmisena härra Fest, palun. jah, suur tänu, proua minister. aitäh teile peetud kõne eest. ma arvan, et teie kõne tegelikult avas meil ka viimase saadiku silmad siin, et te olete täiesti vale isik sellele kohale ja et Rahvaparteist on nüüd saanud ka mingi sihuke vasakpoolne roheline fraktsioon. see oli naeruväärne oportunism, mille te siin meie ette kandsite, selline imede kogum, sooline võrdõiguslikkus, kliima, laste toetamine, kesk Äh, äh, keskmiste ettevõtete toetamine ja nii edasi, see on täiesti vale poliitika. nojah, te lihtsalt siin üritate praegusele vasakpoolsele reaalsusele öö, äh, oma pitserit panna, see on teie seisukoht, vähemalt meile jäi selline mulje, et sisuliselt ei ole teie jaoks mitte miski tähtis. meie jaoks on tähtis aga kodumaa, meie identiteet, see on see, mis meid iseloomustab. Teie aga tahate saada lihtsalt uut ametikohta, uut poliitilist trofeed öö, jah, tahate lihtsalt ka põhimõtteliselt saada uut ametiautot nii et öelge nüüd ausalt, mida te siin tahate. selle ettekandega, mille te siin praegu maha pidasite, võin teile kõigile hoiatuse esitada. jumala pärast, ärge seda naist küll uueks komisjoni presidendiks valige. härra Terts, palun järgmisena eh,. Eh... aitäh, proua von der Leyen. meil oleme väga mures, kui me vaatame siin, et tegelikult ei ole mitte mingit vahet kandidaatidel Timmermans ja von der Leyen. Te üritasite just vasakpoolsetele siin mett moka peale määrida, samamoodi ka sotsiaaldemokraatidele. Te selgitasite, milline on teie projekt, aga te jätsite väga paljud asjad ütlemata meil on väga suured probleemid lahendada. Te teate, et äh, pidevalt äh, parempoolseid Euroopa poliitikas lükatakse kõrvale isoleeritakse ja meil on jäänud mulje, et inimesi karistatakse selle eest, et nad valivad inimesi valitsusesse, kes Euroopa juhtidele ei sobi ja tundub, et karistatakse neid parteisid, keda rahvas on valinud ainult sellepärast, et öö, äh, nad ei öö, äh, öö, äh, aga samas nad ei esinda neid vaateid, mida teie esindate. põhimõtteliselt von der Leyen või Timmermans, lugu selle taga on täpselt samasugune. Teie ütlesite, et teie kavatsete alati võidelda nende vastu, kellele ei sobi Euroopa ühtsus, aga tegelikult ühtsusele äh, Äh, on kõige suurem rünnak see, kui te hakkate teatud parteisid isoleerima ja samal ajal tallates jalge alla kõiki demokraatia reegleid. samal ajal aga meil peaks olema ühine eesmärk tuleviku jaoks. aitäh, järgmisena kolleeg Kyöngüssi. aitäh, proua president. paljud ütlesid, et Brexiti referendum on õppetund ja võimalus Euroopa poliitilise eliidi jaoks, signaal, et on vaja kurssi muuta Euroopa kodanikud on täiesti õigustatult rahulolematud läbipaistmatute otsustega siin kojas ja teistes Euroopa Liidu institutsioonides. proua von der Leyen, te viitasite esinumbrisüsteemi tugevdamisele, see oli irooniline, et mitte öelda küüniline. tegemist on süsteemiga, mis äh, põhimõtteliselt maeti maha selleks, et teid täna siin kandidaadiks esitada. muidugi see süsteem ei olnud täiuslik, aga see oli vähemalt õige samm õiges suunas selleks, et ähm, välja valida komisjoni president. Teie kandidaadiks nimetamine näitab, et Euroopa juhid ignoreerivad Euroopa valijaskonna tahet ja ei õpi oma varasematest vigadest. sellised otsused ja ignorantsus tegelikult on vesi populismi ja kritismi äh, veskile ja ärge olge nüüd üllatunud. Nende rahulolematus, kes soovivad tugevamat, usaldusväärsemat, demokraatlikumat ja läbipaistvamat Euroopa Liitu on pettunud. see ei ole teie süü, proua von der Leyen, aga teie suures panuses äh, olete ka andnud oma panuse sellele äh, rahulolematusele ja sellepärast teie kandidaadiks nimetamine on meie jaoks vastuvõetamatu. aitäh, järgmisena härra Rangel, palun. aitäh, proua juhataja, tahaksin alustada sellest, et äh, õnnitlen proua von der Leyenit selle inspireeriva ja väga huvitava kõne eest, see on täis ambitsiooni Euroopasse ja te võite loota meie toetusele. tahtsin öelda veel kahte asja ma arvan, et on kurb, et kui, kuna te olete ise arst ja te muretsete tervise pärast, siis Euroopa vähiga võitlemise kava äh, on midagi sellist, mida te ei ole rõhutanud, see oli pikk võitlus ja ma tõesti väga loodan, et Euroopa Komisjon jätkab selle algatusega. minu teine märkus on küsimus, äärmiselt oluline küsimus, mida keegi teine pole maininud. Teie kõnes oli üks lause, mis puudutas mitmeaastast finantsraamistikku aastateks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse seal oli üks väike viide sellele, aga kui me vaatame ühtekuuluvuspoliitikat, siis äh, komisjoni tehtud ettepanek on ebaõiglane. vaadates Itaaliat, äh, äh, Euroopa keskosa kuus protsenti ühtekuuluvust, Horvaatia kuusteist protsenti, Soome, mis on oluliselt kõrgema Euroopa Liidu keskmisest, seal see on viis protsenti, Leedu kakskümmend kolm protsenti me võrdleme siin naaberriike. ühtekuuluvusstrateegia komisjoni ettepanekus on ebaõiglane ja põhjus selleks on et, et viis protsenti võeti ühtekuuluvuspoliitika eelarvest välja ja seda ilma mitte mingisuguse põhjuseta. ERDF-i sotsiaalfond, ühtekuuluvusfond ja see paneb vaesemad riigid kannatama. Euroopa Liidul on jah, väga palju prioriteete aga proua von der Leyen äh, konvergents ja ühtekuuluvus on äh, eluliselt oluline selleks, et saavutada ühtsust. nii et äh, kui mitmeaastast finantsraamistikku ümber ei vaadata vastavalt sellele, mida kiitis heaks Euroopa Parlament, siis tekivad raskusi ühtekuuluvuse ja ühtsusega ja tekivad erinevused liikmesriikide vahel. proua Guillaume, palun. Hmm, proua von der Leyen, te pidasite üsa, üsna nutika kõne paljude tarkade pausidega, aga mitmed küsimused jäävad vastuseta, põllumajandus näiteks. ja arvudest te ka ei rääkinud. Te olete tulnud siia sellepärast, et teid on nimetatud kandidaadiks läbi niisuguse kulisside taguse protsessi valitsusjuhtide vahel, kes täna siin kohal ei viibi. nõukogu ei arvestanud üldse Euroopa kodanike soovi kes läbi oma poliitiliste esindajate olid otsustanud edasi liikuda tippkandidaatide protsessi kaudu ning nii olete te Euroopa Parlamendi taandanud noorem partneri rolli. mis puudutab rände ja rändeküsimusi, ei piisa sellest, et te soovite uuesti sisserändepaketti või varjupaigapaketti äh, reformida, sest praeguseks on see moondunud täielikult ning äh, blokeeritud merepääste võimaldaks, merepääste on asi, mida nõukogu blokeerib ja see, see kahjustab Euroopa Liidu kuvandit. ning ei, ei paista, et te suudaksite Euroopa suunda muuta. aitäh, härra Federle, palun üks minut aitäh, juhataja proua Vanderlein, ma pean ütlema paar siirast sõna. ma suhtusin üsna kriitiliselt teie kandidatuuri sellesse, et teist võiks saada komisjoni juht, aga see protsess, mis meil oli, tegelikult äh, pani mind ennast tundma austatuna Euroopa Parlamendi liikmena ja oma äh, Rootsi valijaskonna esindajana. ja selle eest ma kiidan teid, aga te näitasite üles ka usal-, äh, austust meie fraktsiooni vastu, me, te näitasite sellega, et äh, te olete selle poolt, et populistide vastu võidelda. aitäh selle eest ja seetõttu saate te ka täna minu hääle, sest et näitate hu tõsist huvi üles selle vastu, mida parlament arvab. meenutan, mis oli menetlus viis aastat tagasi. ma arvan, et äh, paljud kolleegid siin äh, ei leidnud, et nad oleksid saanud korralikult suhelda härra Junckeriga, aga teiega meil oli selline suhtlus ja te kuulasite meid ja selle eest ma austan teid. ja te meie algatuse õigus, äh, seda te peate samuti aitama. loomade heaolu raamistikku on umbes kaheksakümmend protsenti siinsetest liikmetest palunud juba viis aastat, aga midagi ei ole juhtunud. me tuleme selle juurde tagasi, kui kolleegium on paigas, meenutame seda taotlust ja siis äh, peate te selle eest ka vastutama, aitäh. aitäh, proua Scott Cato, üks minut. president aitäh, juhataja. Äh, need, kes tahavad äh, peatada äh, Ühendkuningriigi katastroofilist Euroopa Liidust lahkumist, peaksid olema väga tänulikud doktor Van Leyeni kommentaaride eest Brexiti kohta meie fraktsioonile ütlesite, et te pooldate Ühendkuningriigi jäämist ja et oleksite selle poolt, et meile anda see lisaaeg, et saada üle sellest äh, kohutavast episoodist meie riigi ajaloos. aga mis puudutab maksustamist, kaubandust, kliimat ja maapiirkondades elu kaitsmist, siin on äh, suur lõhe teie seisukohtade ja roheliste agenda vahel ja kõige olulisem on see, et ma ei saa teie eest hääletada, sest et see, kuidas teid ametisse nimetati, see viib meid kaugemale kodanikega otsesuhtlemisest ja demokraatiast ülemkogu tagatoa kokkulepe äh, tagas selle, et äh, need riigid äh, Kesk- ja Ida-Euroopas, kus on probleeme, jäetakse kõrvale ja on väga pettumust tekitav, et presidendivalimine sõltub paremäärmuslaste häältest, mitte aga sellest tugevast Euroopa-meelsest ühtsusest, mida oleks võimalik saavutada sellega, et pakume välja selle radikaalse muudatuse, mida rohelised hääletajad nõuavad. proua Anderson, üks minut, palun proua Anderson? proua Anderson? tundub, et teda ei ole kohal. jah. proua minister. Te olete ebaõnnestunud kandidaat ükskõik mis ametisse pereasjade ministriga, ministrina olete te finantseerinud äh, valesid asju. ning äh, sakslased ei saa teid usaldada. kaitseministrina olete demoraliseerinud meie sõdureid ning kastreerinud me Saksa kaitsejõud. olete taganud võimaluse mitmesuguseid lastehoiuvariante kasutada ning muutnud sisuliselt meie sõjaväe mingiks lastehoiuasutuseks ma loodan, et Euroopa Komisjoni presidendiks, kui teid valitakse, jätkate te samas, samal kursil ning äh, teie mõju Euroopa asjadele on samasugune. mina, pikaajaline veendunud CDU, varasem CDU valija pean ütlema, et äh, enam ma teid, teie erakonda ja teid ei vali. härra Van Orden, palun üks minut uh,. aitäh, härra Jõde, doktor von der Lainen uh,, äh, mind väga häirib see, kuidas te olete seotud Euroopa armee poliitilise protsessiga ja Euroopa strateegilise autonoomiaga uh,, sest et paratamatult toob see endaga kaasa transatlantilise lõhe ja õõnestab NATO-t, mis ainult julgustab meie vaenlasi, aga keskendun meie kõige kriitilisemale probleemile, mis puudutab Ühendkuningriiki. me tervitame teie seisukohta, et te austate Briti rahva otsust lahkuda Euroopa Liidust ja et on vaja teha tihedat koostööd äh, Suurbritanniaga tulevikus. hea tahe Brüsseli poolt on seni olnud suhteliselt puudu, aga me oleme pettunud selles, et te tundute pakkuvat ainult äh, seda, et pikendatakse meie lahkumiskuu äh, tähtaega, aga see ei ole ambitsioonikas. palume, et te kasutate oma mõjus enne, kui te ametisse asume, selle, asute selleks, et te vaataksite üle need lahkumiskokkuleppe aspektid, mis on Ühendkuningile selgelt vastuvõetamatud, see ei nõuaks väga palju, lahendused on olemas. Euroopas äh, öeldakse ju, et miski ei ole võimalik, kõik on võimalik. Suurbritannia lahkub äh, Euroopa Liidust kolmekümne esimesel oktoobril. Äh, tagame, et see oleks headel tingimustel, ilma vihavaenuta, selleks et meil oleks alus tugevaks positiivseks suhteks tulevikus, mis täielikult austab Briti rahva väljendatud soovi kontrollida omaenda piire ja omaenda seadusi. aitäh! aitäh, härra Kolakušitš, palun üks minut. suur aitäh. Äh, arengu ja edasiliikumise alus ja äh, Euroopa Liidu tuleviku alus on võrdsus ja õigusriik. võrdsus ja õigusriik äh, tulevad peamiselt välja sellest, kuidas valitakse demokraatlikke esindajaid saja kolmekümnest Euroopa Parlamendi esindajast kaks on läks kakskümmend esimeste asepresidentide kohta, esimeeste kohta Saksamaale, null Horvaatiale ehk siis null protsenti ja Euroopa Parlamendi menetlusreeglid nõuavad, et neid ametikohti jaotatakse vastavalt geograafilisele kriteeriumile. seega ei ole siin mitte rikutud ainult õigusriiki ja see ei eh, lähe kuidagi läbi, nii et meil on siin Saksamaa, kellel on kakskümmend esindajat, mis eh, on, läheb vastuollu võrdsusega ja tegelikult on nagu ülemvõim. nii et eh, lisaks sellele peaksime me valima ka komisjoni presidendi, kes tuleb Saksamaalt, see on täiesti vastuvõetamatu, sest et siin ei ole tegemist võrdse Euroopaga sellega tekib, satub Euroopa projekt küsimuse alla. härra proua De Lange. aitäh, president. pärast valimisi Hollandis oli väga kiiresti selge, et äh, konstruktiivne poliitiline keskspektrum peab hoolitsema selle eest, et äh, Euroopa jääks toimima ja me kuulsime siin pigem poliitilise spektrumi äärdealadelt, et kas teete liiga vähe või liiga palju. meie kiidame teid selle eest, et te olete leidnud hea tasakaalu. Te rääkisite väga palju oma plaanidest ja sellest, mis selle põhjaks on. aga tegelikult peaks parlament ka ennast kriitiliselt vaatama. kandidaat rääkis sellest, kui tähtis on kokkuhoidmine, ühtsus ja pärast valimisi see parlament kohe kindlasti ühtne ei olnud kas te ei leia, et kõige suurema partei esinumbri nii-öelda öö, ähm, nõiala mahapõletamine selleks, et äh, uus kandidaat saada äh,, oli hea või kas see polnud mitte naiivne? kui te tahate rohkem läbipaistvust, kui te tahate rohkem demokraatiat ja suuremat kaasarääkimisõigust Euroopa Parlamendile, siis tuleb menetlustest kinni pidada. Macron ja Orban, see on tõesti kahtlane kombinatsioon Euroopa jaoks. mina toetan seda kandidaati hoolitsemaks selle eest, et äh, vähendataks seda kahju, mis mis on nüüd tekkinud ja et see ei korduks kahe tuhande kahekümne neljandal aastal. ja mul on väga hea meel, et kandidaat kohe alguses mainis ka Simone Veili, kes ei olnud mitte ainult selle koja president, vaid ka üks esimesi vähestest, kahjuks vähestest naisliikmetest ähm,, Académie Francaise ähm, liikmetest ja tema selle akadeemia liikmena hoolitses selle eest, et seitse, kaheksa, viis, kuus, üks tema Auschwitzi vangi number oleks kõigile teada ja see number meenutab meile, miks me peame iga päev võitlema Äh, ühtse Euroopa eest, see on Prantsuse Vabariigi ja Euroopa moto ühinenud mitmekesisuses aluseks. Need, kes vastutavad Euroopas, need, kes on konstruktiivsed jõud, peavad küsima endalt, et kas me laseme siin meeleheitel ja vihal ennast juhtida, et oleme vihased nõukogu tagatoa kokkuleppele või me mõtleme Simon Veili peale äh, selleks, äh, et hääletada kandidaadi poolt, keda Euroopa kodanikel on praegu vaja aitäh, järgmisena kolleeg Bonafé, palun. aitäh. tahaksin viia meid hetkeks tagasi eh, maikuu Euroopa Parlamendi valimiste juurde eh, rahvuslased, kes ütlesid, et Euroopa on läbi kukkunud ja nad aitavad seda edasi lagundada, aga nad ei ole selles õnnestunud, Euroopa kodanikud tahavad endiselt Euroopasse uskuda ja sel põhjusel äh, Äh, proua von der Leyen, äh, palume me, et te täidaksite nende ootusi ja puhuksite uut elu Euroopasse, tooksite innovatsiooni, te oleksite sellel, äh, sellise prestiižse organisatsiooni juhina esimene naine ja me tahame tugevat ja solidaarset Euroopat. me ei saa vaadata tagasi, me peame julgelt äh, edasi liikuma, kasutama paindlikkust, et saavutada majanduskasvu ja töökohti, et me saaksime lõpuks ometi paika uue arengumudeli, mis äh, väga selgelt äh, tegeleb majandusega, mitte ei näe seda piiranguna, vaid võimalusena, see ei hoia meid tagasi, vaid puhub uut elu majanduskasvu, sest meie majanduskasv saab olema kestlik ja niimoodi te saate äh, täita neid eesmärke, mida te meiega täna hommikul jagasite. me ei taha äh, rahvusluse äh, küsimust vältida, me ei taha müüre, me tahame vastutusvõimelist jagamist, te rääkisite majanduse juhtimisest ja rändest, me tegime seda, kui me muutsime siin Dublini süsteemi ainult sellise visiooniga ja sellise tulevikukomisjoni tegevusega saame me neid, neid asju saavutada, aitäh, äh, proua Šarantsova, üks minut, palun. Äh, äh, proua presidendikandidaat viisteist aastat tagasi Äh, keskeuroopalased äh, andsid usalduse Euroopa projektile ja nüüd see usaldus laguneb. paljud mineviku ettepanekud tekitasid ida-lääne lõhe paljudes küsimustes, äh, ühisturu küsimustes, toodete kahene kvaliteet, töötajate lähetamine, see, kuidas muuta Euroopa ju turvalisemaks. äärmiselt oluline on see, et uus komisjon võtaks teistsuguse uue lähenemise Euroopa Liit peab äh, töötama selle nimel, et taas üles ehitada usaldust, mida inimesed on kaotanud. selleks, et oleks tagatud, et me kuulame üksteist enne igasuguste ettepanekute tegemist. selleks, et me saame jätkuvalt kaotada ära olemasolevad takistused siseturul, et me ei tekitaks uusi selleks, et äh, kõik Euroopa kodanikud oleks koheldud võrdselt, et neil oleks võrdne ligipääs tööle ja õpingutele ükskõik kus Euroopas. nii et äh, proua presidendikandidaat, ma tõesti loodan, et te saate täna võtta endale selle kohustuse olla kõigi Euroopa Liidu kodanike hääleks, aitäh. Eh, kolleeg Urtas on üks minut. proua minister, minister, tere hommikust Teie kandidatuur on samm tagasi. me oleme loobumas parlamentaarsest protsessist ning õigusriigi kaitsmisest. ei, me ei tohi unustada sellepärast, et te olete siin sellepärast, et härra Timmermansi kandidatuurile pandi veto mitme riigi poolt, sest ta esindas eh, selget seisukohta mitmes olulises küsimuses ning täpselt samuti ka kliimapoliitika. Teie komisjon alustab paraku juba päris patuga, mis on kahjuks meiega juba protsessi algusest peale. me näeme, et teid toetavad paremäärmuslased ja mis saab siis selle, äh, selle äh, sanitaarkordoniga? paraku ei saa ma teie kandidatuuri toetada ja ma ütlen neile, kes on öelnud, et Euroopa nimel peaksime teie kandidatuuri eest seisma, et on oluline tagada, et Euroopa Parlament ei annaks järgi halbadele otsustele nõukogust. nii et demokraatlikel kaalutlustel ja institutsioonilistel kaalutlustel, Euroopa kaalutlustel peaksime teie kandidatuuri kõrvale lükkama. aitäh, kolleeg Kõra. üks minut. proua presidendikandidaat, me näeme praegu, kuidas asju teha ei tohiks. me kuuleme oma, me kuuleme lubadusi tippkandidaatide protsessiga seoses, aga paraku teie kandidatuur on pettumus kõigile. ning äh, härra Weber, kes esindas tippkandidaatide protsessi, on teid esimesena õnnitlenud ning äh, mul on sellega seoses küsimus, kas tal ikka eneseaustust on? kõik, kes proua von der Leyenile tööd on andnud, teavad, et, et tema, ta on oma töös kaitseministrina Saksamaal läbi kukkunud. tankid ei sõida, lennukid ei lenda, relvad ei tulista ning vastutustundlik tegu on teie vastu hääletada ja ma võin ainult öelda, et et äh, hullemat kandidaati komisjoni presidendi kohale ei saagi olla, kui inimene, kes kõigil oma ministrikohtadel Saksamaal on läbi kukkunud. kolleeg Tomašič, üks minut. austatud president, proua von der Leyen oleme kuulnud teilt väga ambitsioonikat kava esitlust, aga konkreetsetest rakendusmeetmetest me midagi kuulnud ei ole. mulle tundus isegi, et ma olen tagasi oma lapsepõlves Jugoslaavias, kus räägiti palju väga suuri sõnu, mis sarnanesid teie omadega. võrdsus, vendlus, üht, ühine sõjavägi, töötajate ja naiste õigused, me teame, milleni see kõik viis teie nägemus äh, jõuab sama tulemuseni, sellepärast et kodanikud seda ei soovi. kui nad oleks seda soovinud, siis äh, ei peaks te praegu mõtlema, kas enamus toetab teid või mitte. Te räägite võrdsusest ja ühistest jõupingutustest Euroopas, aga te paistate unustavat, et äh, kõik olulised ametikohad läksid vanadele liikmesriikidele ning lisaks pakute te välja äh, veel liikmesriikide mahahääletuse ühise välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes, nii palju siis võrdsusest. Te rääkisite Rooma õigusest ja Kreeka filosoofiast Euroopa alustena, aga kritsi, kristliku demokraadina jätsite te kristluse kõrvale, teie Euroopa kaugeneb oma juurtest ning seetõttu ongi ta praegu lõhestunud. austatud proua von der Leyen, me ei saa teid pimesi usaldada, me ei saa kedagi pimesi usaldada. meil on mure teie poliitiliste kavadega seoses, te rääkisite võrdsusest, naiste õigustest, miinimumpalgast, inimelude päästmisest. ja loomulikult Euroopa Liidul on vastutus kõigis nendes valdkondades ja teisteski. ja ta ei saa lasta ühel liikmesriigil kanda kogu sisserände koormat. Euroopa Liit peaks jõudma tagasi sinna, kus ta oli asutamise ajal, aga see on väga raske. noorte tööpuudus Itaalias on väga suur, noorte olukord on väga raske. raske on peresid luua. me tahaksime, proua von der Leyen, et kõiki noori põllumehi, eri valdkondade töötajaid võrdselt austaksite, neile võrdseid võimalusi pakuksite ning te, te peaksite kindlasti lõpetama maksuparadiiside probleemi ning hõlbustama maksureegleid, mis kohalduvad VKE-dele ja tõhusalt võitlema maffia vastu. kui te kõike seda teete, siis meie teid toetame, aga kui see jääb sõnadeks, siis Euroopa endiselt laseb kogu rändekoormal langeda Lõuna-Itaaliale. kolleeg Toobe, kaks minutit. aitäh! austatud president, proua von der Leyen, ma väga loodan, et kõik inimesed, kes usuvad Euroopa koostöösse, toetavad teid täna. äärmusvasakpoolsed ja äärmusparempoolsed paistab, et hääletavad teie vastu, kuid see tõenäoliselt peaks olema pigem teie jaoks pigem auavaldus noh, kui rohelised nendega ühinevad, siis see mind üllatab. ning natuke häbi on mul ka, et hääletatakse esimese naiskandidaadi vastu, kes võiks saada Euroopa Komisjoni presidendiks. inimese vastu, kes võiks saada enamuse ja toetada progressiivset kliimapoliitikat Euroopas. meil on vaja teha koostööd paljudes valdkondades, kliimapoliitika, samas võitlus piiriülese kuritegevusega vaba liikumise tagamine, need kõik on iseenesestmõistetavad asjad ja samas see vaba liikumine ei tohi kehtida kurjategijatele ja terroristidele. see tähendab politsei koostöö tugevdamist, samuti ka sisserändepoliitika. ka see on võtmetähtsusega küsimus, meil peavad olema õiged enamused, tagamaks õiguskindlus ning ning tõhusam kontroll meie sisserändepoliitika üle. ma olen veendunud, et Euroopa Parlamendi käesolev koosseis suudab teid enamusega toetada selleks, et seista nii aruka kui ka südamest tuleva sisserändepoliitika eest. ning lõpetuseks, Euroopa minu jaoks on vabadus, on ettevõtlus, on turvalisuse ja julgeoleku tagamine kõigile meie inimestele. me toetame teid täna ja ja meil on ka suured ootused, ma rõhutan seda, Euroopa Parlament on valmis teiega koostööd tegema võtmeprobleemide lahendamiseks, mis Euroopa ees seisavad, me peame seda tegema. aitäh, proua Kaljurand, üks minut. proua von der Leyen, kõigepealt tahaksin teid tänada tänase kõne eest ja sotsiaaldemokraatidele saadetud kirja eest see sai väga positiivse vastuvõtu ning see lisas palju meie eelmise nädala Brüsseli arutelule. samuti tunnustan teie pühendumust demokraatiale, õigusriigile, inimõigustele, võrdsele ja, võrdsele Euroopale, Euroopale ilma jaotusjoonteta. nüüd ootame teilt konkreetseid meetmeid, konkreetseid vastuseid neile probleemidele ja küsimustele, mille minu kolleegid tõstatasid. samuti tahan juhtida teie tähelepanu veel ühele jaotusjoonele, millest te täna ei rääkinud. mille ilmekaks näiteks on, on Euroopa Liidu Nõukogu viimane otsus, kus kõik kõrged Euroopa Liidu ametikohad läksid Lääne-Euroopasse. ma ei taha Euroopat, mis jaguneb idaks ja lääneks, uuteks ja vanadeks, nendeks, kellel on rohkem häält, nendeks, kellel on vähem häält teistmoodi ühtset euroopat ei ehita. sellepärast küsin teilt kuidas hindate seda otsust ja mida teete selleks et need lõhed ei süveneks? proua von der leyen so genau? kas tõlge toimib, jah? tahaksin rõhutada Rumeenia delegatsiooni jaoks väga olulist teemat. majandus- ja maksuvaldkonna lõimumine. see puudutab nii Eurotsooni riike kui ka riike, kes soovivad ühineda Eurotsooniga. nagu Rumeeniagi vajavad nad toetust selleks, et tehnilise toetuse mehhanism Eurotsooniga ühinemiseks töötaks. härra Juncker on sellest rääkinud korduvalt. tervitan samuti teie, teie ettepanekut tugevdada üle-euroopalist õigusriigi mehhanismi. see on väga oluline Renew fraktsioonile ning märgin, et Euroopa Parlament on juba kaks aastat tagasi seda mehhanismi, selle mehhanismi otsustanud ning äh, ootame teilt õigusaktide ettepanekuid, mis vastavad Euroopa Parlamendi resolutsioonile. härra Schmidt, üks minut nüüd. aitäh, head kolleegid. oleme jõudnud arutelus punkti, kus kõik on juba ära öeldud, aga kõik ei ole seda veel öelnud. proua von der Leyen, teie kõne oli väga muljetavaldav täna hommikul, tunnustan teid selle eest. Te olete märksa paremaks muutnud oma esitluse. ning äh, mulle meeldib ka sooline võrdõiguslikkus volinike kandidaatide osas. mis puudutab Brexitit, siis äh, te peaksite aru andma endale sellest, et Inglismaa, Walesi, Põhja-Iiri kolleegid üritavad inimestele aru pähe panna. me anname endale aru sellest, et parim Brexit on see, see, et Brexitit ei tule ja me kavatseme selle eest seista. me üritame leida lahendused ja mul on väga hea meel, et te olete meie liitlane ja olete valmis meile ukse avatuna hoidma. lisan veel, et meil ei ole praegu kolme Kataloonia liiget Orion Keeres, näiteks meie fraktsiooni liige, on üks nende hulgast ning äh, ainus viis seda probleemi lahendada on dialoog ning teie võiksite olla aus vahendaja selles dialoogis ja loodan, et te seda nii ka teete, aitäh!